kvánok! kérem engedjék meg hogy magyarul folytassam az ülést. austatud kolleegid tere pärastlõunat ja alustuseks ma ütlen, et ma e, juhin seda istungit oma emakeeles, ungari keeles ja nüüd vastavalt päevakorrale nõukogu ja komisjoni avaldused ebaseaduslikult liikmesriigis elavate isikute ühised väljasaatmised Afganistani ja teistesse kolmandatesse riikidesse ja nõukogu nimel on sõna kõigepealt minister Tobias Pilstromil, palun Den finns där borta. Herr talman, eh, ärade ledamöter. President, lugupeetud parlamendiliikmed, tahan alustada tänades teid selle eest, et ma sain täna tulla, et teiega seda olulist küsimust arutama tegemist on kindlasti küsimusega, mis tekitab mitmesuguseid muresid ja ma loodan, et ma suudan selgitada, missugune on nõukogu seisukoht ja suudan ka ehk vastata teie küsimustele. õigusriigi põhimõtete ja inimõigustest kinnipidamise ja inimõigustest kinnipidamine on Euroopa Liidus koostöö aluspõhimõteteks, need peavad olema liikmesriikidele juhtivateks põhimõteteks, kui nad teevad koostööd Euroopa Liidus. Need on ja ka jäävad edaspidi meie lähtepõhimõteteks, kui me tegeleme varjupaiga ja rändeküsimustega. Euroopa koostöö rände ja varjupaigu küsimustes on kiiresti arunenud, on võetud vastu hulgaliselt õigusakte ja teisi dokumente. varjupaigataotlejate õiguste puhul peame me pidama silmas aluspõhimõtteid, mis on ühtse Euroopa varjupaigasüsteemi loomine, mis kaitseks inimesi ning oleks kooskõlas Genfi pagulaste konventsiooniga ja teiste konventsioonidega, mis on mõeldud kaitsmaks inimesi, kes kaitset vajavad. mõned sätted lubavad anda kaitset lähimuspõhimõtte alusel ning samuti inimesi tagasi saata. Need otsused on samuti Euroopa ühtse varjupaiga ja rändesüsteemi aluseks. meil on Dublini määrus, meil on kriteeriumid ja mehhanismid, mida saab kasutada otsustamaks, missugune liikmesriik peab varjupaigataotlusi läbi vaatama. direktiiv, millega pandi paika miinimumnõuded ja miinimumstandardid, on meil olemas, samuti on mõned, on olemas miinimumstandardid, mille alusel hinnata, kas varjupaigataotleja vajab rahvusvahelist kaitset või mitte liikmesriikidel on ka olemas miinimumstandardid, mida nad rakendavad seda kaitset pakkudes, nii et niisugused õigusaktid, mis praegu on olemas, vaadatakse varsti uuesti üle ning rakendatakse õi-, liikmesriikide seadusandlusesse. ning sel-, siis muutuvad nad täiesti ül-, kasutatavaks. tehakse ka mõningaid muudatusettepanekuid mis peaksid tooma kaasa poliitilist kindlust Euroopa varjupaiga ja rändesüsteemi. rändeküsimustes, rändepoliitika peaks lubama inimestele põhjendatud juurdepääsu, õiguslikku juurdepääsu Euroopa Liitu ja need, kes ei vasta kriteeriumitele, kellel ei ole põhjust anda õigust Euroopa Liitu siseneda, need tuleks tagasi saata. siin tahaksin ma taas viidata sellele, et üldised õiguslikud alused peaksid olema igasuguse Euroopa Liidu tegevuse aluseks. eelkõige puudutaksin just neid reegleid, mis käsitlevad ebaseaduslikult liikmesriigis elavate kodanike õigusi ja väljasaatmist. parlament ja nõukogu võtsid kahe tuhande kaheksandal aastal vastu väljasaatmise direktiivi. see direktiiv on esimene oluline samm niisuguse seadusandluse suunas, mis peaks võimaldama kasutada õiglasi menetlusi äh, kodanike tagasisaatmiseks. tagasisaatmise põhimõte on ka väga oluline põhimõte, kuid seda me peame loomulikult rakendama õigus, õiglasel ja humaansel moel. on tehtud püüdlusi ka selles suunas, et koordineerida tagasisaatmisi, korraldades ühiseid lende, millega isikuid tagasi saadetakse. Need otsused ulatuvad tagasi kahe tuhande teise aastasse. ühislendude kasutamine on väga optimaalne või võimalus ressursside rakendamiseks ja samuti parandab see liikmesriikide vahelist koostööd. tahaksin rõhutada, et me ei räägi siin mitte, mitte kollektiivsest väljasaatmisest, vaid me räägime koostööst, kuidas liikmesriikide ressursse optimaalsemalt ära kasutada, siis kui otsus on juba vastu võetud need direktiivid, mis lähtuvad sellest nõukogu otsusest, ütlevad, et ühislende on võimalik kasutada nende isikute puhul, kellel enam ei ole või ei ole kunagi olnud õigust viibida Euroopa Liidu liikmesriigis ning need liikmesriigid, kes neid lende korraldavad, peavad ka tagama, et kõik need isikud, kes niisuguste lendudega tagasi saadetakse, saadetakse tagasi õiguslikult, et nende inimõigustest peetakse kinni. määrus, mis räägib Euroopa liikmesriikide vahelisest koostöö koordineerimisest ehk siis Frontex, Frontex on see, mis võib anda liikmes, mis võib liikmesriike toetada isikute tagasisaatmisel. oktoobris küsis Euroopa, küsis nõukogu Frontexilt, kas on võimalik korraldada ühiseid tagasisaatmislende. seda tegime seetõttu, et kindlustada rahvusvahelise kaitse olemasolu nendele, kes seda vajavad ning et tagasi saadetaks ainult need isikud, kes ebaseaduslikult viibivad Euroopa Liidu liikmesriikides ning et see tagasisaatmine toimuks ka seaduslikult. see ei tähenda mitte seda, et mitte tagasisaatmise põhimõtet enam üldse ei rakendata. jätkuvalt on liikmesriikidel kohustus kõiki juhtumeid üksikult vaadelda, iga inimest tuleb käsitleda individuaalselt see kehtib loomulikult ka nende inimeste kohta, kes on tulnud Afganistanist. Äh, proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, ühenduse tagasisaatmispoliitika on väga oluline, aga see on muidugi ainult üks aspekt suuremast rändepoliitikast Euroopa varjupaiga ja rändepakt, mis võeti vastu eelmise aasta septembris, kinnitab, et ühendus on sellele pühendunud ning samuti toob välja ühenduse üldise lähenemise rändele ja rändeküsimustele. rändeküsimusi tuleb vaadata kui ühte osa Euroopa Liidu välispoliitikast ning rände paremat korraldamist tuleb vaadata tervikliku tegevusena. meil on vaja paremat koostööd päritoluriikide, sihtriikide ja transiitriikide vahel. Stockholmi programm, mida me täna juba varem arutasime, arendab seda strateegiat edasi. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Pilström! ja nüüd on komisjoni nimel sõna volinik äh, Jacques Parol tänan, härra president. ma üritaksin välja tuua põhilised põhimõtted, millele tugineb meie öö, äh, nende küsimuste käsitlus Euroopa Liidu seadusandlus paneb liikmesriikidele kohustuse toimida niimoodi, et kolmandate riikide kodanikud, kes viibivad nende territooriumil, saaksid taotleda rahvusvahelist kaitset, kui nad seda soovivad. mis puudutab võimalust, et antud juhul need Afganistani äh, kodanikud, et nad saavad ühes või teises vormis rahvus, rahvusvahelise kaitse, siis liikmesriigid peavad eh, käsitlema iga varjupaigataotlust, kasutades vastavaid kriteeriumeid ja vaadates täpselt neid asjaolusid, mis on omased igale konkreetsele juhtumile. liikmesriigid äh, peavad vaatama, kas varjupaigataotlejal on õigust äh, põgeniku staatusele ja kas teda äh, võib pidada põgi, põgenikuks ja peavad kontrollima ka seda, kas tal on õigust teiseseks kaitseks ja nüüd ma tahaksin põhimõtted üksteise järel välja, välja tuua. esiteks, äh, kolmandate riikide kodanikke ei saa saata nende äh, päritolumaasse tagasi, kui seal ähvardab neid tõsine oht. Euroopa Liidu seadusandlus ja täpsemalt äh, varjupaika küsimusi puudutav direktiiv toob välja selle, et liikmesriigid peavad täitma mitte tagasisaatmise kohustust vastavalt endale võetud rahvusvahelistele kohustustele. nii et liikmesriigid ei saa saata Afganistani tagasi neid isikuid, kes on põgenikud Genfi konventsiooni äh, tähenduses või kellele on omistatud teisene kaitse. ja lisaks sellele liikmesriigid on kohustatud veenduma selles, et mitte mingisugust tagasisaatmist ei viida läbi, eirates Euroopa Inimõiguste konventsiooni artiklit kolm, vastavalt millele on liikmesriikidel kohustus tagada see, et inimest ei saadeta tema riiki tagasi, kui teda ähvardab seal tagakiusamine äh, või tõsine oht. teine punkt. me ei saa üldistada Äh, üldiselt suhtuda nendesse taotlustesse, äh, mis puudutab äh, väljasaatmisi Afganistani. Afganistan on varjupaiga taotlejate põhiliseks päritolumaaks ja me peame, tuleb lisada siin, et Euroopa Liit võtab vastu ainult väikese osa põgenikest, kes tulevad Afganistanist, sest põhiline osa põgenikest on Iraanis äh, ja Pakistanis, aga me ei saa sellest üldisi järeldusi teha selle küsimuse osas, et kas Afganistanist pärit isikute väljasaatmine, kas see on vastavuses või eirab Euroopa Liidu seadusandlust või inimõiguse konventsiooni. liikmesriigid peavad, liikmesriigid, kellele taotlus esitatakse, võtma otsuse vastu iga taotluse osas, arvesse võttes selle taotluse iseloomulikke joone ja liikmesriigid peavad täpselt vaatama, millised on iga taotluse äh, täpsed asjaolud ja panema paika, et millist kaitset iga äh, taotluse esitanud isik vajab. ja äh, tuginema äh, olukorrale inimõiguste osas Afganistanis äh, ja see nõuab ka seda, et vaadatakse täpselt läbi ka see, et kust inimene pärit on, millisest piirkonnast ja millised on asjaolud, mis puudutavad konkreetset isikut, tema perekonda, tema tegevust tema päritoluriigis ja mis puudutavad kõiki muid spetsiifilisi jooni, johtuvalt millest ta võib olla haavatavam äh, see äh, kui teised. sellest me ei saa mingeid üldisi äh, järeldusi teha kaitse osas, mida Afganistani kodanikud äh, vajavad, aga statistika näitab seda, et viimaste kuude jooksul on varjupaigataotluste rahuldamise protsent äh, suurenenud ja ligikaudu viiskümmend protsenti Afganistani varjupaiga taotlejatest on saanud viimastel kuudel äh, rahvusvahelise kaitse äh, ja varasemalt oli see protsent kolmkümmend protsenti edasi järgmine küsimus, et millised on need tingimused, millele peab vastama või mis peavad olema täidetud, ennem kui otsustatakse väljasaatmine minu hiljutises avalduses, mis puudutab Afganistani äh, kodanike äh, tagasisaatmist Afganistani, mille viisid läbi Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, ütlesin ma, et enne, kui inimesed saadetakse kolmandasse riiki tagasi, peavad liikmesriigid veenduma kolmes asjas. kõigepealt peavad nad olema veendunud sellest, et vastav äh, migrant ei soovi rahvusvahelist kaitset. teiseks kui rahvusvahelise kaitse taotlus on esitatud, siis peavad nad veenduma selles, et see taotlus on detailselt sügavuti ja ka individuaalselt läbi vaadatud ja tagasi lükatud pärast äh, hindamisprotseduuri. kolmandaks peavad nad veenduma selles, et selle põgeniku elu, kui ta saadetakse tagasi tema päritoluriiki, ei ole ohustatud. komisjon on üritanud saada täiendavaid täpsustusi selle Afganistani kodanike väljasaatmise kohta, mille viisid läbi Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. aga komisjonil ei ole praegusel hetkel sellist informatsiooni, et neid kolme tingimust ei oleks järgitud kuidas on asjaolud nende väljasaatmistega, mis puudutavad väga mitmeid inimesi ja et kas on igaühe äh, materjale individuaalselt uuritud. Euroopa Inimõiguste konventsiooni protokoll neli, inimõiguste harta keelavad ära kollektiivsed väljasaatmised, aga ei ole õiguslikke takistusi ega mitte mingisuguseid ka põhimõttelisi takistusi sellele, et mitmeid väljasaatmise meetmeid meet meetmed, mida on kohaldatud individuaalselt, et neid viiakse koos ellu ja igaühte tuginedes või vastavalt eraldiseisvale otsusele. no näiteks, et kasutatakse sama lendu või sama lennuki ja ei ole õiguslikke takistusi ka sellele, et mitmed liikmesriigid selliseid operatsioone koos läbi viiksid. praegune, äh, praegu on Frontexi raames juba võimalikud sellised ühisväljasaatmised äh, ja äh, ülemkogu on taotlenud seda, et äh, Frontexi operatiivvolitusi laiendataks ja et nad saaksid regulaarselt et lennukeid selleks, et selliseid operatsioone väl-, läbi viia, et see muudaks need operatsioonid ka logistilises plaanis tõhusamaks ja võimaldaks kohaldada ka vajalikke kaasnevaid meetmeid. peame siinkohal ütlema ka seda, et kuigi enamus liikmesriike ei ole veel väljasaatmise direktiivi üle võtnud, aga komisjon kutsub liikmesriike üles veenduma ja vaatama seda, et nende väljasaatmise otsused siis vastavuses selle direktiivi äh, nõuetega. et edasikaebamise võimalused on olemas ja et võetakse arvesse ka äh, kõige haavatavamaid isikuid. et kuna seda direktiivi praegu veel ei kohaldata, aga siiski, siiski varsti ta jõustub ja ta võimaldab anda ka täiendavaid tagatisi asjasse puutuvatele isikutele see, austatud härra president, daamid ja härrad parlamendisaadikud, need oleksid minupoolsed vastused ja äh, Tobias Pilström selgitas äh, samamoodi, et mis puudutab kõiki neid probleeme, siis me üritame tagada vajaliku tasakaalu soovi vahel vastu võtta need isikud, keda kiusatatakse, kiusatakse poliitilistel põhjustel taga ja kes eh, tõesti vajavad kaitset. ja me peame muidugi tunnistama ka seda, et on mõningaid selliseid taotlusi, mida me ei saa vastuvõetavaks pidada. nii et see tasakaalu saavutamine on keeruline ja komisjon jälgib seda tasakaalu väga tähelepanelikult. Eh, see, need oleksid minu vastused eh, sõnavõttudele või ette vastuseks tulevatele sõnavõttudele. suur tänu, härra Barrot. ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. kaheks minutiks kõigepealt proua Mathieu. tänan, härra president. Euroopa Liit peab väärikalt vastu võtma need inimesed, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise eest. Euroopa Liit peab tagama rahvusvahelise kaitse, mis vastab Euroopa Liidu väärtustele kuid Euroopa Liidu ees on juba mitu aastat äh, äh, sellised migratsioonivood ja ülevedajad, kes toovad sisse inimesi, kes ei vasta tingimustele. mida siis teha? see küsimus on tõusetunud kõikides liikmesriikides. liikmesriikide vastuvõtuvõime ei ole sugugi piirideta. kaitse tuleb tagada nendele inimestele, kes täidavad objektiivsed kriteeriumid ja kui me soovime jääda oma vastuvõtja traditsioonide juurde, tuleb jääda kindlameelseks äh, pettuste suhtes, mis on seotud majandusliku sisserändega. samuti tuleb rõhutada, et äh, riigid, kus organiseeritakse väljarännet, Afganistan, Iraak, äh, on, on võtnud endale teatud kohustusi tagasivõtmise vallas. mainiksin Euroopa Liidu, ka Euroopa Liidus ei ole mingisuguseid erimeelsusi nendes küsimustes, see konsensus võimaldab lähitulevikus ellu viia ühiseid Frontexi poolt rahastatud äh, väljasaatmismenetlusi. tuleb tervitada rände reguleerimise meetmeid tuleb rõhutada, et grupiviisilised väljasaatmised on midagi erinevat kollektiivsest väljasaatmisest, nagu seda praktiseerib oma praktikas Euroopa Inimõiguste Kohus. lubatud on juhtumid, kus juhtumid on üksikult ja objektiivselt läbi vaadatud. rahvusvaheline õigus on üsnagi tihe ning läbi ning väljasaatmismeetmed peavad kulgema kinni pidades inimväärikuse põhimõtetest. suur tänu. kaheks minutiks proua Kiiu. Euh, ma kuulasin tähelepanelikult eelkõnelejaid. mul on teatud küsimused ja mitmed mured ma tooksin kaks hiljutist näidet. esiteks kahekümne seitsme Afgaani, Afgaani väljasaatmine Prantsusmaa ja Suurbritannia poolt kõigepealt. kas nõukogu ja komisjon leiavad, et Afganistan on riik, kus isikute füüsiline puutumatus on tagatud? komisjon võib öelda, et, et ta teostas kont-, et ta teostas kontrolli ja et polnud taotletud rahvusvahelist kaitset. teine näide, Saksamaa, Belgia ja Austria poolt välja, romide väljasaatmine Kosovosse. riik, nende riikide vahel on tagasi, tagasivõtmislepingud, kuigi romid Kosovos, nende liikumis vabadus on piiratud neid ja neid ohustab füüsiline vägivald. kolm täpsustust, mikspärast artikkel viisteist, kus räägitakse äh, sõjalistest konfliktidest, pimedast vägivallast ja teisest kaitsest, miks seda nii vähe rakendatakse? ja teine küsimus, kas äh, võib tõesti pidada legitiimseks tagasisaatmist nende isikute puhul, kes ei ole esitanud rahvusvahelise kaitse taotlust lihtsalt. kuigi Dublini valguses me teame, et paljud potentsiaalsed varjupaiga taotlejad ei, ei tee sellist taotlust, sest äh, võimalused õnnestumiseks on minimaalsed ja vastuvõtutingimused haletsusväärsed. kui kahekümne üheksanda ja kolmekümnenda oktoobri otsust äh, kinnitatakse liikmesriikide poolt, et regulaarselt hakkavad Frontexi taolised lennud toimuma kas siis tuleb siis ka kokku leppida kindlate riikide nimekirjas ja siis tegutseda kiiresti ühise varjupaigasüsteemi nimel, et välja töötada ühtsed tingimused, tänan. suur tänu ja järgnevalt saab sõna proua de Sanes. volinik, paljud eurooplased on kurvad. kahekümne üheksandal oktoobril saatsid kaks liikmesriiki välja Afgan-, grupi afgaane inimesi, kes olid äh, pärit sõi-, sõdapidavast riigist, kes soovisid kaitset Euroopa Liidus, saadeti taga, tagasi riiki, kus on endiselt sõda ja kus nende turvalisust miski ei taga. see muudab meie arusaama inimõigustest ja ma olin väga üllatunud, kui paar päeva hiljem toimus ülemkogu ja seal nähti ette mitte ainult et korraldatakse ühised tšarterlennud, vaid et ka rahastatakse neid, mis on uus nähtus Euroopa Liidu eelarves. härra volinik, just sellist Euroopat me küll ei armasta. Euroopa eesmärgiks ei ole legitimiseerida liikmesriikide praktika, mis on põhiõiguste vastane. ma kuulen siin Prantsusmaa immigratsiooniministrit, kes ütleb, et äh, sunniviisilised tagasisaatmised peaksid toimuma Euroopa Liidu egiidi all, siis mina ütlen, et mitte just sellepärast ei leiutanud asutajad Euroopa Liitu. Te soovisid, et Pari-, Pariis ja London kinnitaksid, et nende väljasaatmine oli õiguspärane ja et need taotlused olid tagasi lükatud ja et nende elu ei olnud ohus äh, riigis, kuhu nad saadeti. seega ma tahaksin, et te kinnitaksite sõnaselgelt, et tõepoolest toimus individuaalne iga taotluse läbivaatus. ma tahaksin ka teada, kas komisjon leiab, et Afganistan on, on turvaline riik ja kui see nii ei ole, siis ma tahaksin teada, kas komisjon nõustub, et sunniviisiline tagasisaatmine toimus, rikkudes Genfi konventsiooni artiklit kolm. suur tänu, ootan teie selgitusi. suur tänu ja sõna saab nüüd Looflud. kõigepealt äh, mul on väga hea meel, et täna toimub arutelu sellel teemal, sest on selge, et riigipead ja valitsusjuhid äh, olid ette näinud, et äh, ebaseaduslikult territooriumil viibijate väljasaatmine Afganistani toimuks täiesti sujuvalt ja nii see päris ei läinud ja seda kahel põhjusel, sest Euroopa Komisjon nõudis teavet Briti ja Prantsuse valitsustelt, see on väga hea, ja teiseks sellepärast, et täna toimub meil see arutelu. küsimused on nüüd õigesti püstitatud. kas Afganistan on turvaline riik? küsigem seda härra Obamalt, kes otsustas just sinna saata kolmkümmend neli tuhat sõdurit, ükski armee ei suuda tagada nende inimeste ellujäämist Afganistanis ja me oleme ja me oleksime võimeline nüüd siis tagama tagasi saadetute turvalisuse see tundub mulle naljana ja sellist ja muide liikmesriikidele on soovitatud mitte seda tüüpi väljasaatmisi teostada. ja teiseks, kollektiivsed väljasaatmised, kõigil on hea meel et me rakendame põhisõiguste hardat artik-, artiklit üheksateist, kus on keelatud kollektiivsed väljasaatmised. Teie ütlesite nüüd, et see ei olnud kollektiivne väljasaatmine, härra Pilström ütles siin väga kenasti, et äh, siin kasutati mõistlikult ära ressursse, peatselt hakatakse meile tšartereid siin müüma kui autode ühist kasutust või muud taolist, kus on ka mingid piirid ja kus need piirid siis täpselt asuvad? mind valiti Patkale departamangust, kus elab palju afgaane ja kes, mis on tihedalt seotud härra Bessoni väljasaatmistega. ma ütleksin, et kommunikatsiooni pärast on Prantsuse valitsus andnud sellise meedia tähelepanu üldse sellele küsimusele. Pas-de-Calais territooriumil arreteeritakse kollektiivselt, seega illegaalselt inimesi kuivõrd nad on diskrimineerivad. ja me ei saa absoluutselt tagada seda, mida te ütlesite, härra Barrot. see, see on ühine aktsioon inimeste vastu, kes viibivad riigis ebaseaduslikult. tegemist on kollektiivse väljasaatmisega, sest toimus kollektiivne arreteerimine. suur tänu. nüüd on sõna proua Mari-Kristin Vergeal. austatud härra president, kallid kolleegid meil on väga hea meel, et on korraldatud see arutelu, aga samas see bürokraatlik keel, mida, mida siin räägitakse, mängitakse sõnadega, jah, tegemist on kollektiivsete väljasaatmistega, mis korraldati. Euroopa Liit äh, kiitleb sellega, et ta kaitseb inimõigusi. aga praegu saadeti Afganistani kodanikud välja riiki, kus valitseb sõda, sõda, milles osalevad või kus on kohal mitmed ka Euroopa liikmesriigid ja härra Barrot, vabandage, aga see seadusandlus, äh, mis seda puudutab, seda puudutab nii Euroopa Liidu seadusandlus kui, kui ka liikmesriikide seadusandlus. ja ärge viidake nüüd konkreetsetele juhtumitele ainult liikmesriikides ma nimetaksin väljasaatmise direktiivi häbi direktiiviks, sellepärast et seda ta on kõigi nende jaoks, kes kaitlevad inimõigusi. Te teate, et äh, varjupaigataotlejaid koheldakse väga erineval viisil erinevates liikmesriikides ja johtuvalt äh, sellest erinevusest Afganis, afgaanid ei saa korralikult ka taotleda varjupaika ja ma ühinen kõigi nende küsimustega, mis minu kolleegid on esitanud ja ma paluksin, et viidaks läbi hindamine eh, selle kohta, mis see poli-, mis selle poliitika tulemus on olnud ja kui võimalik, siis iga juhtumi puhul eraldi. suur tänu, proua! ja vaba mikrofoni raames annan ma sõna nüüd öö, eh, öö, eh, mõningatele kolleegidele, kõigepealt proua Kristin Ver-, Vera ma tahaksin toetada äh, Ühendkuningriigi Sotsiaaldemokraatlikku äh, valitsust ja Prantsusmaad, kes otsustasid välja saada illegaalselt territooriumil viibinud afgaanid. et äh, nende inimeste poliitilistel põhjustel esitatud varjupaigataotlus oli tagasi lükatud ja äh, rändesurve, see on selline väljakutse, millele me peame kollektiivselt vastu astuma ja see on ka varjupaiga öö, ähm, pakti sisu, mille äh, mõni, mõni aeg tagasi me vastu võtsime Prantsusmaa eesistumise ajal ja on tõesti viimane aeg, et me ühitaksime oma öö, äh, jõud ja kaasaksime sellesse Frontexi ja Euroopa Liit on palunud, et viidaks läbi uurimus sel teemal ja härra volinik, ma sooviksin, et komisjon toetaks neid ettepanekuid, sellepärast et võitlus illegaalse rände vastu, seda ootab meilt ka avalik arvamus. suur tänu. suur tänu. proua Essija, palun. puhemees, Geneve'i sopimuksen pakolaismääritelmässä on määritelmä. suur tänu, härra president iga varjupaiga äh, taotleja peab vastama teatud kriteeriumitele, iga taotlust äh, menetletakse eraldi. ja nagu me, nagu te ütlesite, et äh, varjupaiga taotlejate toimikud va-, on eraldi läbi vaadatud, aga mis mul muret tekitab, on turvalisust ja julgeoleku puudutav olukord Afganistanis, kas on võimalik inimesi sinna sellesse riiki tagasi saata. aga me oleme probleemi äh, lahendanud järgmisel moel. vaatamata taotlusele, et kui asjaomasel isikul ei ole õigust äh, põgeniku staatusele ja ta peab saama äh, tagasi saadetud riiki, kus valitseb sõjaolukord, siis võib anda talle, võib talle omistada ka teise segaid. härra Semke, palun. härra, mina tahaksin nimetada järgmist küsimust. ma töötan Poola kaitseministeeriumis, olen seal juba mõned aastad töötanud olen käinud Afganistanis üsna mitu korda, sest et seal on kaks tuhat Poola sõdurit. olukord seal on dramaatiline, sest ühelt poolt seal on meeleheitel inimesi, kes ei tule toime selle kohutava olukorraga, sellepärast et riigis on sõda. teisest küljest aga Afganistanis on hulgaliselt inimesi, kes mängivad kahekordset mängu. päeva ajal tundub, et nad toetavad valitsevaid jõude ning öösel toetavad Talibani ning sellest tuleneb ka minu küsimus. kas meil on olemas vajalikud instrumendid ja võimalused, et hinnata, missugused on tegelikud kavatsused ja missugusel positsioonil on need sisserändajad, kes Euroopasse tulevad, sellepärast et mulle tundub, et mõned inimesed jah, põgenevad sealt meeleheitest, aga võib-olla ka niisuguseid individuaalseid kahekordse mängu juhtumeid proua Keller. suur tänu. küsimus, miks inimesed on siin illegaalselt? aga nad on siin illegaalselt sellepärast, et nad ei saa sõdivast riigist lihtsalt legaalselt välja tulla, nii et ei olegi üllatus, et me et nad on tegelikult illegaalid ja me teame, kui keeruline on varjupaika taotleda ja kui keeruline on varjupaika saada sest et Genfi konventsioon on üsna range selle koha pealt. inimene peab tõestama, et teda isiklikult taga kiusatakse ja seda on raske teha, kui riik, riigis vali-, toimub sõda ning paljud neist saadeti tagasi sellepärast, et nende varjupaigataotlus ei läinud läbi ja nüüd me saadame inimesed tagasi riiki, kus on sõda, kus nad ei saa elada, kus nad ei saa ellu jääda, kus ei ole mingisugust võimalust endale elatist teenida ning kus samuti on sõda ka naiste vastu, nii et kõike seda arvesse võttes peaksime me andma varjupaika vähemalt kõikidele naistele, kes sealt tulevad, nii et ma pöörduksin nii liikmesriikide kui komisjoni poole, et võidelgem selle vastu, et neid inimesi Afganistani tagasi saadeta, aitäh. suur tänu. ja seega on sõnavõtud lõppenud ja nüüd ma paluksin, et Tobias Pilström vastaks küsimustele proua president lugupeetud parlamendiliikmed suur tänu teie väga huvitavate sõnavõttude eest sellel teemal algatuseks püüaksin kokku võtta olulisemad asjad selles küsimuses alustagem proua Mathieu küsimusega mis puudutasid ühiseid rändevooge, mis tulevad Euroopa Liitu ja kuna Euroopa Liidul ei ole võimalik lõputult vastu võtta inimesi, nii nagu ka proua Mattiö nimetas, siis on oluline tagada, et me hindame kõiki saabujaid individuaalselt, kes vajab kaitset vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusele ja rahvusvahelistele konventsioonidele ning veel sellest edasi minnes Euroopa Komisjon vaatab oma direktiividega asjad veel ükskord üle. see viib sellele, mida nimetasid proua Guillaume ja proua Desarnes juba, tekib küsimus, kas Afganistan on riik, kus me saame tagada inimeste ohutuse. just see ongi küsimus, kõige tähtsam küsimus selles diskussioonis ohutuse küsimus on see, mis vajab üksikute juhtumite individuaalset analüüsimist ja seetõttu ongi meil vaja luua Euroopa Liidu ühtne varjupaigasüsteem. paljud kõnelejad ei pööranud tähelepanu sellele punktile oma sõnavõttudes. ja ma olen täiesti kindel, et kui meil on paigas õig-, korralik õiguslikel alustel põhinev varjupaiga taotlemise süsteem, siis ongi nii, et jaatav vastus on, on jaatav vastus ja eitav vastus on ja jääb eitavaks vastuseks ol-, ükskõik missugusest riigist me ka räägime, eelkõige on tarvis siiski veendumust, et see inimene on kaitstud ja ohutus olukorras, kui ta läheb tagasi sinna riiki ja et tema isiklikult ei vaja rahvusvahelist kaitset oma päritoluriigis. ning siis hiljem, kui inimesed ühiselt saadetakse tagasi mingi lennukiga, olgu siis olukord selline või mitte, kuigi inimesi on ühel lennukil palju ja nad saadetakse tagasi, siis siin ei ole siiski tegu kollektiivse väljasaatmisega, sellepärast et nende juhtumeid on analüüsitud. nüüd proua Keller, kes alati ütleb väga huvitavaid asju, puudutas Euroopa Liitu pääsemise teemat ja ma olen täiesti nõus, see on väga keeruline küsimus, väga raske on paika panda, panna niisugust süsteemi, mis ütleb, et selleks, et et varjupaika taotleda peab, varjupaiga taotleja juba olema Euroopa Liidu territooriumil kohal, väga, vahel on väga raske Euroopa Liidu territooriumile kohale tulla ja seetõttu peame me, peame me looma ühise Euroopa Liidu süsteemi, mis võimaldaks inimestel, kes võib-olla kõige rohkem kaitset vajavad, kes on kõige haavatavamad, need, kellel ei ole mitte mingisuguseid majanduslikke võimalusi Euroopa Liitu reisimiseks, et neil oleks samuti võimalus varjupaika taotleda, kui nad ei ole veel Euroopa Liidu territooriumil. kui kõik liikmesriigid võtaksid vastu nii palju varjupaiga taotlejad, kui seda teeb Rootsi, meil on enam kui tuhat äh, varjupaiga taotlejate äh, laagrit või peatuspaika meil on ka kui kõik seda teeksid, siis oleks palju lihtsam, me saaksime palju paremini lahendada varjupaigataotlejate probleeme ning see ongi viis, millisel viisil me peaksime edasi liikuma ja niimoodi me peaksime püüdma varjupaigataotlejat toetada, aitäh. Massoud Barru, Urnak. suur tänu, härra minister ja sõna volinik Barrol ma tänan kõiki sõnavõtjaid. põhiline raskus, millega me kokku puutume, äh, tuleneb sellest, mida proua Matsiö nimetas segarändevoogudeks, et riigist, kus on nii majanduslikel põhjustel riigist lahkunud inimesi, kui ka neid inimesi, keda taga kiusatakse ja kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele või teisesele kaitsele. ja selles, see on probleem ja seda peab mõi-, mõistma, äh, sest väga raske on äh, seda küsimust lahendada. ma tooksin siin, vastaksin mõningatele küsimustele ja räägiksin ka selle Prantsusmaaga seonduvast, et Prantsusmaa vastuses sisaldub järgmine, mida ma loen teile ette. et asjaomased isikud, kes koheselt varjupaigataotlust ei esitanud, olid, eh, viibisid ebaseaduslikust eh, territooriumile igaühele teavit-, igaühte teavitati tema emakeeles vastavast halduskohta otsusest ja otsusest välja saat-, saata, äh, välja saata Afganistani ja nende õigusest taotleda äh, varjupaika Prantsusmaa ähm, põgenike ja varjupaigaametist. ja seda vastavalt siis äh, rahvusvahelistele, vastavatele rahvu, rahvusvahelistele ja keegi ei esitanud edasikaebust Äh, kohtule, kaks esitasid oma äh, taotluse, nad kuulati ära halduskohtus, äh, kus oli neile kindlustatud advokaat ja ka tõlk ja räägiti ja kus nad said rääkida nendest riskidest, mis neid puudutavad, kui nad saadetakse Afganistani tagasi. ja taotleti äh, teisest kaitsed ja Prantsuse ähm, põgenike Ofra leidis, et tegelikult ei ole nende isikute suhtes tõsist äh, riski ja tagasipöördumise puhul nende elu ei ole äh, ohus. meil on ka Ühendkuningriigi valitsuse vastus olemas. ja mina toimisin nii, nagu minu amet seda minult äh, nõuab me pöördusime küsimusega vastavate liikmesriikide poole. aga mis ma nüüd tahaksin teile öelda, on järgmine. mis puudutab ähm, turvalise riigi mõistet, siis on meil Euroopa Ühenduse Kohtu ja Inimõiguste Kohtu, kohtulahendid, mis ütlevad, et ainult see põhjus, et tulla, äh, ollakse pärit äh, Äh, riigist, äh, kus on rahudus, rahutused, see ei saa olla ainsaks põhjuseks, et äh, ant-, omistatakse kaitse. aga kui oht on saavutanud sellise taseme, et inimest puudutab ja tema elu puudutab konkreetne oht, siis on tegemist erakorraliste asjaoludega. ja aga tõsi see ka on, et antud juhtudel erakorralisi asjaolusid välja ei toodud. kõike seda arvesse võttes vastaksin ma nüüd nende küsimus, selle küsimusele, mis puudutas ühiseid lendusid. peab ütlema, et Frontex on juba selliseid ühiseid lendusid korraldanud ja osaliselt neid ka finantseerinud. Neid oli juba kahe tuhande kaheksandal aastal ja ka kahe tuhande üheksandal aastal, nii et see ei ole midagi uut. ja mida Frontex üritab teha ja Frontexi direktor, et üritab toimida niimoodi, et need ühised lennud leiaksid aset vastuvõetavates tingimustes, et austatakse inimeste õigusi ja alles hiljuti Frontexi direktor ütles mulle, et Äh, Austrias näiteks on olemas ombudsman, kes jälgib seda, millistes tingimustes need väljasaatmised, tagasisaatmised aset leiavad. ja mida me loodame äh, ellu kutsuda, ongi just selline ekspertiis, et vaadata, äh, mis tingimustes need inimesed tagasi saadetakse, kas see kõik vastab rahvusvahelise kaitse või teisese kaitse nõuetele ja kuidas nad nende päritolumaal vastu võetakse, et nad vastu võetakse korrektsetes tingimustes. ja seda me praegu Euroopa Liidu Nõukogu tasandil ka äh, arutame ja uurime ja ei leia aset sunnivälis, sunniviisilisi tagasisaatmisi, eh, millel ei oleks mitte mingisuguseid taga, tagatisi. ja ma tahaksin tänada Rootsit eesistujana ja Tobias Pilströmi, kes meid on väga palju aidanud. ma tuletaksin teile meelde, et kevadel me tulime välja nende tekstidega, mis äh, täpsustaksid meie vastuvõtutingimusi ja öö, äh, eh, Dublini küsimust ja rääkisime Dublini määruse äh, kohandamise vajalikkusest, et, et ta ei kahjustaks mingil moel haavatavate isikute huvisid ja me nägime ette teatud erandeid Dublini määrusele ja kahekümne esimesel oktoobril võtsime me vastu kaks samuti väga tähtsat teksti. üks esitab komisjon. üks on siis direktiiv, mis puudutab põgeniku kvali-, kvalifikatsioon või staatust ja teine eh, direktiiv, mis puudutab varjupaiga protseduuri ja siin me üritame välja paika panna objektiivseid kriteeriumeid, mis oleksid samad igal pool, meil on vaja äh, selliseid toetusasutusi, kes kontrolliksid, et äh, sellealane praktika oleks samalaadne igal pool Euroopas ja ma tänan Rootsit eesistujana, kes väga hästi tutvustas nõukogus neid äh, tekste, aga me oleme veel kaugel sellest, et neid vastu võtta. ja meil on veel paljugi probleeme, aga mina teen omalt poolt kõik võimalikku selleks, et aidata Rootsit eesistujana nende pagulastega seonduvate küsimuste lahendamisel ja nagu härra Pilström ütles, et tema kodumaa on olnud Euroopas ka eeskujuks selles osas. Euroopas peab olema suurem solidaarsus liikmesriikide vahel selleks, et, et vastu võtta need pagulased ja, ja tagada nende, nende, nende kaitse, me oleme veel suhteliselt kaugel sellest, sellepärast et on veel riike, kes ei võta pagulasi eh, vastu Ehm, ma olen täiesti teadlik sellest, et ma ei suutnud kõigile küsimustele vastata, aga mis ma võin öelda, on see, et komisjoni poolt oleme me teinud kõik meist sõltuva selleks, et äh, järgida Euroopa Liidu õigust, Euroopa Liidu väärtusi selles valdkonnas. suur tänu, härra Barrot. daamid ja härrad, me oleme lõpetanud selle päevakorrapunkti arutelu ja läheme edasi järgmise punkti juurde.